el señor presidente. tere hommikust, eh, daamid ja härrad, eh, kolleegid, kallid sõbrad! meie istung jätkub ning esimene päevakorrapunkt ähm, täna hommikul on härra Tamas Deutschi raport Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta aastaaruande kohta ning alustagem siis sellest, et äh, sõna saabki meie raportöör härra Deutsch, kellel on oma raporti tutvustamiseks neli minutit, palun suur tänu, härra president. austatud